Äh, suuline küsimus Euroopa Vahemere ehk siis Euromeedi vabakaubanduspiirkonna projekti hetkeseis. tahaksin siinkohal tervitada volinik Dajanit ja annaksin sõna Vital Moreirale, kes on meie suulise küsimuse esitaja. härra Moreiral ei ole mikrofoni. härra president, härra president, austatud härra volinik, daamid ja härrad, austatud härra volinik veel kord, me koostasime selle küsimuse enne, kui meieni oli jõudnud info selle kohta, et äh, ametisse asub uus kaubandusvolinik ja loodetavasti komisjon on valmis vastama küsimustele, mille me oleme, küsimusele, mille me oleme tõstatanud. räägime me siin siis Euromeedi vabakaubanduspiirkonnast, mis peaks olema loodav aastaks kaks tuhat kümme. üks Barcelona protsessi projekte on vabakaubanduspiirkonna loomine Vahemere piirkonnas aastaks kaks tuhat kümme. see piirkond peaks olema loodud vastavalt regionaalsele lähenemisele, sellel peaks olema põhja-lõuna, aga ka lõuna-lõuna võrgustik. kuid tundub, et äh, see eesmärk ei ole sugugi äh, saavutamisel ja meie küsimus ongi, et kas komisjon arvab, et Euroopa Vahemere Vabanduspiirkonna loomine aastaks kaks tuhat kümme oli realistlik eesmärk, kas oli tollal, kui see otsus võeti vastu juba realistlik ja me tahaksime, et komisjon ähm, äh, põhjendaks ja laiendaks oma vastust. parlament on teadlik äh, uuest äh, peagi vastuvõetavast Euromeedi piirkonna tegevuskavast ja ka võimalikust uuest mehhanismist kaubanduse ja investeerimise lihtsustamiseks selles piirkonnas. kas komisjon võiks rääkida ähm, täpsemalt sellise mehhanismi praktilistest aspektidest ja mõjust? meie kolmas küsimus, kas komisjon võiks esitada avalduse Agadiri lepinguga seonduvast, milline on praegune olukord olnud ja milline on olnud Euroopa Liidu panus selle lepingu kaasajastamisesse ja üldisemalt äh, rääkige meile Barcelona protsessi lõuna-lõuna dimensioonist ehk siis Vahemere Liidust neljas küsimus, kas komisjon võiks äh, täpselt viidata, kuidas ta on võtnud arvesse oma poliitikates äh, Manchesteri ülikooli koostatud säästuse mõju hinnangut. see siis puudutas seda, et läbirääkimistel tuleb arvesse võtta ka sotsiaalse ühtekuuluvuse säästva arengu argumente ning kas komisjon võiks parlamendile selgitada ähm, mis oli arutelul Süüria assotsiatsioonilepingu üle peetavatel uutel läbirääkimistel pärast seda, kui need kahe tuhande neljandal aastal peatati. Eh, kas te võiksite kommenteerida ka läbirääkimisi Liibüaga? millised on meie eesmärgid ning meie seitsmes küsimus, eh, mitu Vahemere riiki on üles näidanud huvi Euroopa Liidiga sõlmitud kaubanduslepingute sügavdamisest ja laiendamisest? Eh, kas me võiksime rääkida sellest äh, uuest äh, assotsiatsioonilepingute põlvkonnast nii-öelda. ja veel, kas kauba, komisjon võiks äh, parlamendile selgitada seda, et kas selles arvestatakse ka Euroopa Parlamendile tuleva uue pädevusega seoses äh, Lissaboni lepinguga, kas komisjon arvestab nendega oma uutes lepingutes, vot need olid meie küsimused, härra Tajani mis siis puudutavad kõik Barcelona protsessi ning Euroopa Liidu lõunapiirkonda. mulle tundub, et küsimused on vägagi päevakajalised. suur tänu, härra Moreira. nüüd pöördun volinik Dajani poole vastuseks. suur tänu, härra president, härra Moreira olen siin täna asendamas volinik Lady Ashtonit. mis puudutab Euro-, Euroopa Vahemere vabakaubanduspiirkonda, mis peaks käivituma aastaks kaks tuhat kümme. tegemist oli realistliku eesmärgiga ning järgmise aasta lõpuks on saavutatud selle eesmärgi saavutamise, ehm, eesmärgini jõudmisesse olulisi edusamme, kuigi veel palju on jah teha selleks, et ähm, täielikult ära kasutada selle piirkonna majanduslikku potentsiaali. kuid äh, edu oleme me saavutanud, eriti just äh, põhja-lõuna dimensioonil ja Euroopa Liit on kõikide ähm, Vahemere partneritega, välja arvatud Süüria, äh, sõlminud bilateraalsed kaubanduslepingud, mis katavad ka vabakondades piirkonda, eriti kaupade puhul on olem-, on käimas ka teised läbirääkimised, mis puudutavad peaasjalikult põllumajandustooteid, teenused, ettevõtete loomise õigust ning siduvad kohustused seoses vaidluste lahendamisega. mõned nendest uutest lepingutest on juba sõlmitud ja ülejäänud kõik nendest peaks olema sõlmitud aastaks kaks tuhat kümme. mis puudutab euro meedi partnerite suhteid ja Euroopa Parlamendi rolli, siis selles osas põhja-lõuna dimensiooniga arvestatakse alati siis alati ja võeti arvesse ka üheksandal novembril kaubandusministrite kohtumisel tahet taheti jõuda teekaardini Euromedi piirkonnaks kaubandussuhete jaoks pärast aastat kaks tuhat kümme, see peaks konkreetselt keskenduma siis praeguste Euromedi lepingute muutmist äh, vabakaubanduslepinguteks, äh, millel on laiem ulatus. me ei räägi siin assotsiatsioonilepingute väljajuurimisest nii-öelda, vaid äh, seniste lepingute laiendamisest, et nad kataks ka selliseid küsimusi nagu kaubanduse võimaldamine, tehniliste barjääride eemaldamine, tervishoiu küsimused, avaliku hanke küsimused, konkurents, intellektuaalse omandi õigused, kaubandus ja sellega seonduvad alad, see jätkusuutlik areng, läbipaistvus bilateraalsed äh, arutelud äh, kohandatakse iga üksiku partneri oludega. Maroko on ilmselt esimene Vahemere riik, kellega me läbirääkimised käivitame järgmisel aastal. mõistagi, Lissaboni lepingu jõustumisega mängib parlament äh, suuremat rolli kaubandusküsimustes. Euroopa Komisjon on valmis tegema teiega tihedat koostööd tulevikuläbirääkimistel ehk siis nendel läbirääkimistel, millest just rääkisin, Euromedi vabakaubanduspiirkond hõlmab endas ka aga ka lõuna-lõuna ähm, dimensiooni ning äh, need äh, partnerid on loomas omavahel assotsiatsiooni ja vabakaubanduslepinguid. Agadiri leping on avatud ka kõikidele teistele Vahemere riikidele. Iisrael ja Türgi on äh, Vahemere riikidega juba sõlminud vabakaubanduslepingud, teised on koostamisel. täna on veel liiga vara rääkida üldisest Agadiri lepingu hinnangust kaubanduspartnerite vahel on suurenenud äh, ja on täna suuremas mahus, kui esialgu arvati. kuid äh, kuivõrd osade turgude vahel on äh, ühtsuse, turgudel on ühtsusest puudu, on raske investeeringuid leida, raskem kui me lootsime ja kahjuks ettevõtted ei ole ka veel täna veel kursis kõikide nende võimalustega, mis nende jaoks on avatud. Euromeedi teekaart äh, kahe tuhande kümnenda aasta järgseks perioodiks peaks kõik need probleemid lahendama. Äh, seesama teekaart äh, hõlmab endas väga konkreetseid lühiajalisi eesmärke, millest üks on Euromeidi kaubandusvõimaldamise mehhanism suunatud investeeringute ligitõmbamiseks. see, sellega seoses antakse tasuta informatsiooni, kaasajastatud informatsiooni kaubandustingimuste kohta ning Euromeidi piirkonnas valitseva seadusandluse osas eesmärgiks on, et ettevõtted, eriti VKE-d, saaksid siis vabamalt tegutseda Euro Medi piirkonna Äh, turgudel. nüüd äh, jätkusuutlikkus ja säästvus, nagu kõikide kaubanduspoliitikate puhul, viime me läbi alati enne lepinguid äh, säästuse täieliku analüüsi, Vahemere piirkonna jaoks viidi viidis läbi aastal kaks tuhat seitse võetakse arvesse tänastel läbirääkimistel, aga ka homsetel ja mis puudutab kaubanduslepingut, siis stabiilsuspakt on välja toonud selle, kui oluline on pikkade üleminekuperioodide tagamine, nii nagu assotsiatsioonilepingud ka ette nähti, selleks et tööstustar-, äh, tollid äh, eemaldada äh, regiooni turgudelt ja oluline on tagada ka läbirääkimised põllumajandustoodete osas, mis ongi juba käivitanud, ärgem unustagem ka seda, et arengu äh, Äh, tase on partnerite puhul erinev. näiteks teenuste ja ettevõtete loomisvabaduse osas. paljudel juhtudel toetab komisjon äh, eelarvereformi selleks, et äh, eemaldada tollide eemaldamise negatiivsed tagajärjed nüüd assotsiatsioonileping Süüriaga, millele te samuti viitsite, viitasite aastal kaks tuhat kaheksa vaatas komisjon üle äh, Süüriaga sõlmitud äh, Süüria assotsiatsioonilepingu eelnõu äh, selleks, et teada, kas on vaja mingisuguseid tehnilisi muudatusi sisse viia me pidasime mitu vooru läbirääkimisi, kus me lõppes, leppisime Süüriaga kokku muudatuste osas seoses Bulgaaria ja Rumeenia liitumisega Euroopa Liidus ja tollimuut-, tollimaksude muutused pärast seda, kui kahe tuhande neljandal aastal läbirääkimised katkesid kahe tuhande kaheksanda aasta detsembris aga Süüriaga assotsiatsioonileping sõlmiti, eelmisel aastal me ütlesime, et meie oleme allkirjastamiseks valmis, Süüria aga lükkas edasi selle lepingu sõlmimise. Liibüa. novembris kaks tuhat kaheksa Brüsselis avati läbirääkimised raamkokkuleppeks mille südames on ambitsioonikas äh, vabakaubandusleping äh, kaupade, teenuste, ettevõtete osas. Äh, see Liibüaga sõlmitatav leping oleks pusle viimane osa, tükk, ja siis oleks Euroopa Liidul vabakaubanduslepingud kõikide Vahemere piirkondadega, isegi kui Liibüa ei kuulu meie naabruspoliitika riikide hulka selle lepinguga avanevad uued võimalused Euroopa Liidu eksportijatele, eksporditurud on laiemad ja regulatiivne keskkond on kindlasti parem, eriti kui me räägime nafta ja ja maagaasiturust. läbirääkimised Tripoliga muidugi on alles käivitunud, nii et meil on vaja rohkem aega selleks, et see läbirääkimiste voor lõpule viia ja leping sõlmida. seda aega kavatseb komisjon kasutada selleks, et eriti tähelepanu pöörata parema koostöö tagamisega seotud aspektidele. suur tänu. aitäh, härra Tajani. nüüd läheme fraktsioonide nimel kõnelejate juurde ja Papastamkosel on sõna. aitäh, härra president. me toetame neid suhteid Vahemere riikidega, need on väga olulised et oleksid poliitilised, maja, majanduslikud ja kultuurilised äh, suhted äh, ka sol-, solidaarsuse mõttes. ning me palusime ministritel kinnitada ja kindlustada seda, et äh, Euromeedi tegevuskava võiks välja töötada vabakaubanduspiirkonna jaoks seda peab, seda peab, sellele peab lisamaks tulema ka piirkondlik lähenemine lisaks põhja-lõuna lähenemisele on ka veel lõuna-lõuna võrgustik väga oluline, nii nagu härra Moreno ka sellele juba viitas ja ka härra volinik viitas sellele. ma arvan, et on eriti oluline inkorporeerida sotsiaal- ja keskkonna aspektid sellesse protsessi, kui me avame turud ning samal ajal ma arvan, et me vajame Äh, võimalusi lahendada tõsiselt äh, probleeme, eriti mis puudutab siis võltstoodangutega, mis sisenevad Euroopa Liitu. kui me räägime Barcelona protsessist ja Vahemere äh, suhetest Euroopa Liiduga, siis peame mõtlema ka strateegilistele sektoritele, näiteks keskmise ja väikse, väikse ja keskmise suurusega ettevõtted, taastuvenergiad ning ma eriti tahaksin rõhutada äh, mereteede arengut. me oleme näinud, kui oluline oli see eh, näiteks eelmisel suvel, kus eh, Ida-Vahemere, Vahemeres on väga olulised need seosed siis. suur aitäh ja härra Aarif, kaks minutit. härra president, härra volinik, kolleegid, ma tahaksin tänada härra Moreerot selle suulise küsimuse eest. detsembris ähm, vaatavad ministrid majandusprogrammi, mis on loodud sellele piirkonnale. ja me peame vaatama seda, kas vabakaubanduspiirkond äh, on kasulik nii põhja-lõuna piirkonnale kui lõuna-lõuna suhtele. kui, kui me peame mõtlema seda, et vaat-, et me peame mõtlema ka siis äh, muutustele selles piirkonnas, me peame tegema edusamme äh, Euroopa Vahemere piirkonnas nii sotsiaalses, kultuurilises kui majanduslikus mõttes, põhimõtteliselt on pandu asju kõrv-, on, me oleme jätnud muud küljed kõrvale ning mõelnud ainult majandusele. me mõtleme ainult selle peale, et kaubandus tooks vabadust ja rahu, kuid ma ei usu sellesse Vahemere liit, kui ta jätab kõrvale poliitilised äh, teemad, siis äh, ei ole ju võimalik äh, programmi uuesti alustada, sest see on praegu nii-öelda nullpunktis. ma arvan, et me peaksime jääma Barcelona protsessi vaimu ning me peame mõtlema selle peale, et, et kaubandusstatistika ja, ja kuidas äh, mõjutavad need suhted äh, seda piirkonda. me peame mõtlema seda, kuidas vähendada vahet äh, vaeste ja rikaste vahet, jah, läbirääkimised peavad olema suunatud ka sellesse valdkonda. järgmisel kohtumisel me peame olema ambitsioonikad ning me ei tohiks arutada ainult tehnilisi küsimusi piirkondlik integratsioon, eriti lõuna-lõuna teljel, aitab meid äh, toime tulla majanduskriisidega, teiste küsimustega, samuti ka näiteks äh, inimaspektide küsimustega. aitäh. härra Rinaldil on sõna üheks minutiks. aitäh, härra president, härra volinik, kolleegid. ma ta, tahaksin tsiteerida Tuhat ühte ööd, mis ütleb seda, et kui keegi, kes on haritud ja intelligentne ja siis mitte miski ei saa teda takistada. see on see, mida me oleme kuulnud suurest araabia traditsioonist ning me, me tahame edasi minna Euromeedi integratsiooni protsessiga. täna viiskümmend protsenti Euroopa, Euromeedi eh, piirkonnast on, inimesi on alla kaheksateistkümne eluaasta. teiseks, eh, kaubandusleppe loom, mida, loomus, mida me tahame avada nende riikidega, me tahame, et need oleksid äh, vabad bürokraatiast, vabad äh, tsentraliseeritusest ning nad ei tohiks anda äh, võimu ning ressursse oligarhiatele. aitäh, härra Jadot, on sõna üheks minutiks aitäh, peale viiteist aastat läbirääkimisi Barcelona protsessi all on meil tõsiseid kahtlusi, sellepärast et läbirääkimised Euroop-, Euroopa Vahemere vabakaubanduspiirkonna puhul ei lahenda sotsiaalmajanduslikke probleeme selles piirkonnas. potentsiaalselt on mõned tõsised negatiivsed mõjud, nii sotsiaalsed, keskkondlikud, aga ka regionaalse integratsiooni äh, valdkonnas. härra president, äh, volinik, meie tunneme seda, et ettepanek, mida komisjon on teinud kahe tuhande, et luua tegevuskava kahe tuhande kümnendaks aastaks ja edasiseks, on liiga ühekülgne, see vaatab ainult äh, kahepoolseid vabakaubandusleppeid ning ma ei usu, et see läheb õiges suunas, me toetame äh, seda esialgset resolutsiooni, resolutsiooni ettepanekut sest see tõstatab tõsi, õigeid küsimusi sotsiaalsetest äh, keskkondlikest küsimustest, regionaalsest äh, integratsioonist ning see kutsub äh, üle vaatama kaubandusläbirääkimisi ning samuti äh, vaadates seda, neid leppeid, me võiksime seda kommertskülge ka integreerida Barcelona protsessi. aitäh, järgmine kõneleja on härra Willy Maier. jah ma ei arva, et me saaksime sotsiaalsfääri, immigratsiooni, finantsvaldkonna eraldada poliitilisest äh, sfäärist. Äh, nüüd Euroopa Liit äh, annab selle staatuse Iisraelile, Marokole. Need on ju absoluutselt erinevad piirkonnad ja ka äärmiselt Eh, tundlikud, delikaatsed piirkonnad. ma arvan, me pidanuks hoopis rohkem kaitsma oma väärtusi ja me pidanuks jagama oma vabaduse ja julgeoleku arusaamu. Lanzarotes eh, toimub eh, näljastreik sellepärast, et Maroko ei luba seda isikut oma piiridesse me näeme, et Maroko on olnud väga inertne. tegemist ei ole ainult kaubandusega, vaid ka inimõigusi tuleb kaitsta. ma tänan, härra Maier, järgmine kaks ja pool minutit. Tatmuse krahv, palun. härra president, Ühendkuningriigi sõltumatuse partei on Euromeedi lepingu äh, vastu. Euromedi leping annab suured kaubanduslikud eh, kontsessioonid ja subsiidiumid mitteliikmesriikidele ja see toob kaasa Briti maksumaksjatele kaudsed ja otsesed kulutused. peale selle, kui komisjoni esindaja siin rääkis Euromedis rahvusvahelise kaubanduse komisjonis, mille liige ma olen, ütles ta ja ma tsiteerin teda, et küsimus ei ole selles, et rakendada kõiki Euroopa Liidu määrusi. ta ütles, et Euroopa Liidu määruste rakendamine saab olema selektiivne ja eh, mõistlik. Eh, vastupidiselt meie Ühendkuningriigis näeme seda, kuidas majandus kannatab kõigi Euroopa Liidu määruste all, mida meil rakendatakse ja rakendatakse ebamõistlikult ja ühetaoliselt. meil isegi ei lubata omaenda elektripirne selliseid kasutada, nagu me tahame. asi ei ole ainult elektripirnides, pirnides. pärast Lissaboni hakkab Euroopa Liidus valitsema rohe- või vähkem äh, Äh, uus ülemkogu eesistuja ja samuti äh, komisjoni president ning kõrge esindaja Cathy Ashton, kes äh, kolmekümnendatel aastatel oli CND vasak äärmusliku liikumise tasustatud töötaja Euromedi liikmed ei pea seda taluma ja tegemist on ka inimõiguste küsimusega. ma tahan küsida, mis siin toimub? Süüria ja Liibüa kõikidest riikidest on saanud kaubandussoodustusi ja isegi subsiidiume, mis peame meie kinni maksma. aga meie oleme inimõiguste eest seisjad. Need kaks riiki, aga omavad väga pikka ja häbiväärset minevikku. mina olin kuuekümnendal aastatel teismeline ja ma pean ütlema, et äh, sellised ettepanekud on väga kahtlased ja keegi, kes neid koostab, on millegi mõju all. me oleme selle vastu. härra Bonsignore ei ole siin, nii et härra Jörg Leifrid saab järgmisena sõna. ma tänan, härra president. Mm, vabakaubandus oleks hea asi, kui vabakaubandus ei ole lihtsalt vabakaubanduse pärast. vabakaubandus ei tähenda ainult vabakaubanduspiirkonna loomist meil on vaja tagada, et sellel kõigil oleksid jätkusuutlikud mõjud, et toimuks areng ja oleks tagatud julgeolek ja seda kõigile. mina arvates on hoopis tähtsam see ja mitte puhas liberaliseerimine, mis lõppkokkuvõttes on kasuks ainult vähestele kui me tahame vabamat kaubandust, siis on vaja ka seista hea selle eest, et kõik jõupingutused, mida Euroopa teeb ja meie naaberriigid teevad, on suunatud ka sellele, et võidelda tööpuuduse vastu, eriti noorte ja naiste hulgas maapiirkondades. seal on vaja luua palju rohkem töövõimalusi, kui see on eesmärk, siis me suundume õiges suunas aga äh, kui küsimuseks on ainult liberaliseerimine ja kasum vähestele, siis on meie suund vale. ma tänan härra Bonsignore, mulle öeldi. on nüüd antud ära Sikierskile. peamine eesmärk Euromedi lepingutel on eh, tugev, tugevamat kaubanduskoostööd teha Eh, Vahemere riikidega ja stimuleerida nende riikide majandust. Euroopa Liit näitab niimoodi mm, araabia maailmale, et ta on huvitatud stabiilsusest selles piirkonnas ja heaolust selles piirkonnas. meil on vaja kiirendada seda protsessi, mis eh, käivitati Barcelonas. meil on vaja panna rõhku demokraatiale, õigusriigile inimväärikusele, kasvule ja arengule ja ühiskonnale. väga tähtis on ka süvendada kultuuridevahelist dialoogi. ma leian, et eh, kaubanduse liberaliseerimine põllumajanduses Vahemere piirkonnas on kaubandusele ainult kasuks kui me vaatame Euroopa Liidust eh, teravilja, liha ja piimatoodete, samuti muude toodete eksporti sellesse piirkonda. järgmisena on meil nüüd eh, vaba mikrofon. härra Kelly, palun suur tänu, härra president. paar nädalat tagasi käisin Kanada delegatsiooni kohtumisel, räägiti seal vabakaubanduslepingust Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja Kanada vahel ja täna räägime siin vabakaubanduslepingutest Lõuna-Koreaga ja õhtul siin saadik, saalis siis Euromedi vabakaubanduslepingutest. komisjonile küsimus, kui palju meil neid läbirääkimisi praegu on, kui palju on lõpule viidud, teiseks kus on kõige suurem kasu peitumas Euroopa Liidu riikidele ning kus peituvad võimalused ettevõtetele ja ettevõtjatele äh, töökohtade loomise ja majanduse seisukohtadest äh, ja ma ei ole nõus, äh, millega ütles Earl, mida ütles Earl of Dartmouth, kuid tema põhiküsimus oli täiesti õigustatud, nii et aitäh ja tore debatt suur tänu. järgmisena saab sõna proua Tots. suur tänu, härra president tänane arutelu keskendub äh, kaubanduse äh, liberaliseerimisele ning võtan siin kojas täna sõna eurooplasena, kes äh, usub rahvastevahelisse koostöösse, aga ma ei ole selline eurooplane, kes usub tänase projekti föderaalsusesse. Ühendkuningriigi jaoks tähendab Lissaboni leping seda, et meie pädevus kaubanduse kontrolli osas suureneb, väheneb, vabandust, see õõnestab demokraatiat nii nii meie riigis kui ka mujal ja see on juba näha eelmise nädala sündmustest nimetati nõukogu president Amesi ja kõrgem esindaja välispoliitika jaoks. kõrgem esindaja on nüüd uudne, pole kunagi mitte kuhugi valitud, kuid räägib nüüd Euroopa kodanike nimel välissuhete kohta. komisjon ei saa sellist olukorda ju ometigi lubada ja me tahaksime teada, milline on teie seisukoht. suur tänu järgmisena saab sõna härra Ferreiro. suur tänu, härra president. mis puudutab vabakaubanduspiirkonna loomist Euro-Vahemere piirkonnas, siis selles osas on meil kaks mõtet avaldada, üks puudutab laiemalt Kagu-Vahemere riike ning arenguriike laiemalt. me ei taha selliseid lepinguid nende riikidega. see mõjutaks otseselt ka AKV riike. Need on kokkulepped, mis on sõlmitud rikaste ja vaeste vahel, tugevate ja nõrkade vahel. ja me peame mõistma, et arvestama peab ka sotsiomajanduslikke aspektidega arvestada tuleb ka tõsiasja, et äh, tootmissüsteemid on erinevad. sellistes äh, raskemates piirkondades nagu kalandus ja põllumajandus on juba näha, et äh, antud lepingud on olukorda ainult hullemaks teinud ning nõrgemad on tänas veelgi nõrgemad kui varem. ja seega ei ole võimalik riikidel vabalt areneda Palestiinas ja Sahara saaluses Aafrikas on ka see probleem, suur tänu. vastavalt meie kodukorrale saavad saadikud sõna vaba mikrofoni ajal ka siis, kui nad on juba debati ajal rääkinud, aga palun pidage kinni minutilisest kõneajast, härra Leifrid. ma teen lühima, lühemalt veel, härra president, kui üks minut, mul on küsimus volinikule me oleme kokku leppinud selles, et vabakaubandusleping ei peaks keskenduma mitte ainult kaubandusele, vaid ka teistele eesmärkidele, mis tooksid kasu kõigile ja minu küsimus ongi teile, kuidas aitavad sellised meetmed demokraatia edendamisele, ähm, inimõiguste toetamisele ja rikkuse loomisele meie jaoks ja partnerite jaoks, kas on mingi selliseid mõjusid juba näha või võtab see veel kaua aega ja kui, siis kui kaua? ja nüüd härra Arif, äh, ma tahaksin lihtsalt vastata sellele, mida ütles proua Toot, äh, lugege palun Lissaboni lepingut rahvusvahelise kaubanduse komisjon on see, kes nende asjadega hakkab tegelema ja nendel on tulevikus kindlasti suurem kaal. härra Moreira tõstat-, esitas väga konkreetse küsimuse ja igasuguseid vastuseid on kuulda olnud Liibüa ja Süüria kohta, te libisesite üle. me räägime siin inimõigustest, konkreetset vastust ei andnud, nii et palun andke see vastus. me tahaksime Liibüa ja Siiri, Süüriaga läbirääkimistel küll saavutada edu, kuid äh, me peame keskenduma ka inimõiguste küsimustele. Euro-Vahemere piirkonnast rääkides, Iisrael, Palestiina okupeeritud territooriumid, need on sellised küsimused, millest ei too, ei tohi üle libiseda, komisjon peab ka neile vastuse andma. sellega on vaba mikrofon läbi. ja ma annaksin sõna vastamiseks uuesti äh, meie volinik Dajanile. suur tänu, härra president, suur tänu ka parlamendisaadikutele tänaste sõnavõttude eest kõigepealt ma tahtsin öelda nii palju, et volinik Ashton ei osale tänasel istungil mitte sellepärast, et äh, ta tegeleb juba oma uue ametikohaga. põhjus on selles, et proua Ashtonil äh, olid tänase töökohaga seoses tööülesanded. ma üritan tema poolt vastata siis nii hästi kui võimalik, kuid äh, nendes küsimustes, milles ma ei saa vastust anda selgelt, leiavad äh, kirjaliku vastuse, sest ma annan teie küsimused kindlasti edasi volinik Ashtonile ja tema teenistustele ma tahaksin rõhutada seda, et kui me räägime komisjoni jõupingutustest äh, seoses inimõigustega, siis see on alati olnud äh, meie tegevuse keskpunktis. eriti, mis puudutab minu valdkonda, transporti. kõik töö, mis me oleme teinud Aafrikas, äh, oleme me alati prioriteediks pidanud poliitilise stabiilsuse tagamist, inimõiguste kaitset ning reeglitest kinnipidamist see on see kohustus, mille me oleme võtnud poli-, poliitilisse projekti komisjonis. ning muidugi kõik need koostööklauslid, mis äh, vabakondaduslepingutest esine-, lepingutes esinevad, nii et ma tahaksin kinnitada kõikidele äh, saadikutele, et me ei alahinda mitte kunagi inimõiguste ka seonduvat ja me peame pidevalt nendele riikidele me seda meelde tuletama, kellega me läbirääkimised oleme avanud. tegemist on alati muidugi ka seireprotsessiga. mõistagi läbime me selliseid protsesse nende riikide puhul, kes tahavad Euroopa Liiduga liituda ja on loomulik ju ka see, et äh, sellised analüüsid läbitakse riikidega, kellega me tahame assotsiatsioonilepingut seostada, Süüria. Süüria leping äh, sarnaneb äh, mudelilt teiste Vahemere riikidega sõlmitud kokkulepetele, see avab dialoogi sotsiaalmajanduslikuks koostööks paljudes sektorites tuuakse välja selle, et vabakaubanduslepingu loomiseks äh, peab minema maksimum kaksteist aastat, kuid on ka laiemaid sätteid äh, mitme sektori jaoks. näiteks sellised kaubandusvaldkonnad, mis äh, teistes assotsiatsioonilepingutes on katmata, näiteks üldise tariifi kaotamine põllumajandustoodetele, tehniliste barjääride kaotamine äh, kaubandusele, mm, äh, hügieeni ja, ja tervishoiu teenu-, äh, sätted, ka-, kaubandusvaidluste lähe-, lahendamine ja nii edasi. Liibüaga sõlmitud, sõlmitav kokkulepe, ma ütleksin, et pärast raskeid läbirääkimisi on äh, see riik astunud väga olulisi samme selleks, et normaliseerida mm, oma majanduslikke suhteid äh, välispartneritega. transpordivolinikuna käisin ma hiljuti Liibüas ja märkasin seal tõsist soovi pöörata minevikutrendid ümber. Liibüa on alati valmis olnud äh, kaubandusealaste tekstide äh, õigussätetega see puudutab nii avalikke hankeid, regulatiivkoostööd, ettevõtete loomisvabadust, ühesõnaga kõike, mis puudutab ühenduse seadustikku. Liibüa on olnud nõus ka teiste klauslitega, kuid ma kordan seda, et komisjon järgib pidevalt olukorda, ma loodan, et ma olen suutnud vastata nii palju küsimusi, kui see on inimlikult täna võimalik mis puudutab nüüd äh, vabakaubanduslepingute konkreetset arvu, mis meil on praegu läbirääkimistel, äh, volinik Ashton vastab teile täpsemalt selles osas. aitäh. köszönöm, Tajani úr. Tájékoztatásul közlöm, hogy a vita lezárásaként... Suur aitäh, härra Tajani. Ma tahaksin lihtsalt teile infoks öelda, et meil on viis resolutsiooni ettepanekut sellel teemal. nii et me hääletame seda siis homme. nüüd ma tahaksin minna järgmise punkti juurde, mis on suuline küsimus ühenduse raudteevõrgu ohutuse ja koostalitusvõime kohta. kõigepealt ma annan sõna härra Simsonile, kes on küsimuse autor. aitäh.